Okay. kallid kolleegid, alustame oma koosolekut, eelarvekomisjoni koosolekut. tahaksin küsida, kas te olete päevakorraga nõus? ma ei näe, et keegi oleks vastu. tahaksin öelda, et Gerard Depree, kes on eelarve teiste osade raportöör, peab lahkuma kuskil veerand viie paiku või neli kakskümmend, nii et teen ettepaneku, kui te nõus oleme, et annaksin kõigepealt sõna talle eh, seoses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega. Je ne suis pas en mesure de demander votre accord ja äh, tahaksin, et te kiidaksite heaks ka kolmanda septembri koosoleku protokolli. niisiis, äh, nagu ma juba ütlesin, annan nüüd siis sõna äh, koos üld, äh, Gerard Depree ja meie üldraportöör härra Fernandes on sellega nõus, niisiis härra Depree räägib eelarve teistest osadest Äh, lugupeetud esimees, äh, ma tahaksin äh, mainida ka natukene parlamendi eelarvet, kui tohib. jah, palun, ütleb esimees. jah, see on tõesti uuenduslik lähenemine. jah, kui te ei taha, et ma sellest Äh, jah, kui lubate, siis räägin sellest esimesena. mis puudutab kõigepealt parlamendi eelarvet, siis äh, mina isiklikult äh, olen natukene, mul on mõningaid reservatsioone mõningate korrektsioonide kohta, millest kõnelen. ma räägin otsusest, mis langetati parlamendi eelarvekomisjoni delegatsiooni ja parlamendi juhatuse kohtumisel see puudutab ühte teksti, mille peab heaks kiitma täiskogu, ma ei mäleta enam, mis eh, kuupäeval, eh, iga, eh, igatahes tegemist oli tekstiga, mis kiideti heaks enne suvevaheaega. niisiis, mul on probleeme kõigi nende muudatusettepanekuga Ehm, mis on seotud selle kokkuleppega ja tahavad ehm, vähendada siis assigneeringuid, ehm, sellepärast et mulle tõesti ei meeldi see kokkulepe, mis juhatusega sõlmiti. ja tahaksin tutvustada ühte lühida, lühidalt ühte muudatusettepanekut me pidasime juhatusega läbirääkimisi ja, ja tegemist eh, me tahaksime siis, et need muudatused oleksid tõesti nii, nii selged, et kõik nendest aru saaksid ja et eh, me saaksime parlamendi seisukohta väga selgelt märgida. niisiis eh, me mõistame, et on terve rida ajakirjanikke, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas on lugu parlamendisaadikute päevarahadega Äh, nii et, et mina teeksin ettepaneku sellist väga selget sõnastust kasutada, kus me räägime kulutustest, mis on äh, seotud äh, talituste personaliga, et kes tegelevad siis parlamendisaadikute abistamisega, et kõik oleks väga selge niisiis ma arvan, et selline sõnastus oleks vajalik, et asi oleks selge, et tegemist ei ole mingisuguse sellise rahaga, mida saadikud saavad oma taskusse ajada niisiis äh, viimasel äh, kohtumisel äh, võtsin ma endale siis kohustuse, et kolmanda oktoobri kohtumiseks viiakse, töötatakse siis lõplikult välja assistentide staatuse reformi üksikasjad, see, mis puudutab siis kohalikke assistente, mis puudutab akrediteeritud assistente, nii et juhatus üritab kolmandaks oktoobriks selle kõik ära teha, nad on seda lubanud ja seda peaks siis arutatama kolmandal oktoobril toimuval kohtumisel. teiseks, eh, juhatuse viimasel kohtumisel eh, tahtsin samuti eh, selle teksti osas, mille me siin komisjoni siseselt vastu võtta, sisse viia ühe tehnilise muudatusettepaneku. tegemist on möödunud aasta arvetega reisikuludega täpselt, eh, mida ning tegelikult ähm, on siis just nimelt äh, teatud reisikuludeks, meditsiinitalituseks, äh, julgeolekuks äh, vahendeid suurendatud, ähm, nii et, et ma arvan, et tegemist on kahe ettepanekuga, mis omavahel teineteist tasakaalustavad, nii et siis kulutuste tõus ühelt poolt ja teiselt poolt siis ameti teatud inimeste lähetuste hulk on vähenenud nii et, et see oleks siis see ettepanek, mille tahaksin sõnastada, kinni pidades nendest lubadustest, mis me juhatusele oleme andnud ja te teate neid protsente, need protsendid on ka avalikustatud ja tahaksin muuta ka sõnastust äh, mis eh, puudutab siis eh, varasemaid sekretäri kulusid, kulutusi, mis on seotud talitustega, kolmandate isikutega, parlamendi assistentidega ning ma isiklikult siis tahaksin eh, teha mõned muudatused, mida pakkus välja juhatus ja peasekretär ja ma leian, et tegemist on tehnilise muudatusettepanekuga ja mis üldiselt assigneeringute summat ei mõjuta. üldiselt nüüd, nagu ma ütlesin, siis fraktsioonide juhid esitavad kolm muudatusettepanekut. üks muudatusettepanek näeb ette suurendada äh, ajutiste assistentide arvu fraktsioonide käsutuses äh, neljakümne kolmeni, teiseks tahetakse suurendada Eh, neid eh, summasid, mis on mõeldud fraktsioonidele, siis eh, kolm koma viis miljonit selleks, et selle vahendiga, selle rahaga saaks siis kas uusi inimesi tööle võtta, lepingulisi töötajaid või edutada neid töötajaid, kes juba on tööle võetud ja samuti muuta siis ASD ametikohti AD ametikohtadeks niisiis ma äh, ütlesin, et äh, läbirääkimised toimusid fraktsioonide vahel äh, mind ei teavitatud sellest, ma arvasin, et on ka teisi lahendusi, mina keelusin, keeldusin neid muudatusettepanekuid esitamast, kuna et ettepanekud on teinud fraktsioonid ja siis peavad fraktsioonid neid seisukohti ka kaitsma, mina ei kavatse neid kaitsta. nii et, et fraktsioonid peavad need muudatusettepanekud esitama ja neid ka kaitsma. mina Äh, olen juba öelnud, milline on minu seisukoht varasemal ajal äh, parlamendi eelarve osas. niisiis, äh, mis puudutab nüüd teisi institutsioone, siis kokkuvõte hetkel, härra esimees ja kallid kolleegid, oleks järgmine. kõigepealt Euroopa Kohus. ma meelega Äh, äh, säilitasin selle ettepaneku, mille see institutsioon ise on esitanud, sest mulle tundub, et komisjon ja äh, nõukogu ei ole täpselt aru saanud, mis kaasneb kohtunike arvu suurendamisega ja mis samuti seda, mis on seotud vahendajatega ja sekretäriaadiga, sellepärast et kui personali äh, Äh, arvu vähendatakse, äh, siis hakkavad äh, venima dokumentide edasisaatmised ja nõnda edasi, nii et, et mis puudutab kohtu, kohut, siis ma arvan, et need summad, mida institutsioon ise on jõudnud, peavad jääma. niisiis jah, need on natuke suuremad kui see, mida komisjon ja nõukogu on valmis andma. mis puudutab nüüd kontrollikoda, siis äh, Äh, tulin selle ettepaneku juurde, mida see institutsioon ise on teinud ja lisasin siia äh, sada tuhat eurot äh, pensionikindlustusena ning see on siis juba komisjoni poolt edasi antud, enne kui meil üleüldse see eelarve ettepanek tehti, nii et, et tegemist on siis eh, eel, selle institutsiooni eelarve, eh, institutsiooni eelarvega pluss siis see sada miljonit, mis sinna, vabandust, sada, sada tuhat, mis sinna juurde läheb. nüüd eh, majandus- ja sotsiaalkomitee ma toetasin komisjoni ettepanekut üritatakse siis vähendada koosseisu kolmekümne kuue ametikoha võrra. tegemist on siis äh, ametikohtade ümberjagamisega parlamendi ja majandus- ja sotsiaalkomitee vahel, mis puudutab regioonide komiteed, siis pidasin läbirääkimisi vastavate talitustega ning ettepanek on äh, sama, mis on võrreldav siis komisjoni omaga aga äh, pisut madalam, sellepärast et me tahame vähendada teatud ametikohtade arvu ning oleme jõudnud järeldusele, et äh, neid ametikohti on tõesti võimalik siis mõistlikult vähendada ja täit-, äh, see on vastavuses institutsiooni vajadustega. ombudsmani koha pealt siis toetan neid ettepanekuid, Äh, mis on teinud Euroopa Komisjon, nimelt taastada äh, esialgne, esialgne eelarve eelnõu äh, ja mis puudutab Euroopa andmekaitse inspektorit, siis siin on mul üks konkreetne äh,, äh, siin on mul ka üks probleem, nimelt välistali-, välisteenistusega suht äh, välisteenistus on selline omapäärne tal-, talitus äh, eesotsas on komisjoni asepresident, kes on samaaegselt ka kõrge esindaja ja samuti on ta siis nii nõukogu liige kui ka komisjoni liige. välisteenistuse ülesandeid jagavad siis omavahel komisjon ja nõukogu ning need kaks institutsiooni on esitanud ettepanekud, mis üksteisest on üsna erinevad. komisjon on Äh, toetanud neid ettepanekud, mida on teinud välisteenistus isi äh, ja see on seletatav sellega, et äh, proua Mogherini on ju ka komisjoni asepresident ja komisjonil oleks väga raske hakata tegema asepresidendi eelarves mingeid kärpeid. nõukogu on käitunud palju ta on lubanud ainult kolme koma seitsme protsendi võrra vahendeid suurendada niisiis see nad tahavad siis hoopis vähendada neid summasid, mida komisjon on nõudnud, mina äh, üritasin leida äh, kul-, keskteed kõigi nende seisukohtade vahel, kus ollakse eriarvamustel. ja äh, üritasin seda siis teha nii, et, et asi oleks täiesti selge ja et me saaksime siis äh, Äh, äh, toetada nii nõukogu kui komisjoni seisukohti äh, ning ma tahaksin iga eelarverea puhul siis näidata, et selline lähenemine on kõige mõistlikum. nii palju siis esimees sellest, mida tahtsin öelda antud hetkel. me oleme saanud üsna palju muudatusettepanekuid Äh, uus fraktsioon on teinud eriti palju muudatusettepanekuid. Äh, mulle täib, et nad ei ole eriti kursis äh, nende, sellega, mis puudutab täiendavate assistentide ametikohti. Nad nimelt tahavad vähendada saja miljoni euro võrra kõiki parlamendi kulutusi, see minu arvates on täiesti rumal ja mis puudutab teise fraktsioone, siis äh, äh, eks äh, nende muudatusettepanekute üle otsustame hääletuse ajaks. nii palju siis olukorrast praegu ja jään ootama kolleegide märkusi ja ka tänusõnu, aga kahjuks pean ise ära minema. aitäh selle sissejuhatuse eest. jah, kindlasti tuleb meil veel võimalus neid muudatusettepanekuid arutada Äh, sellepärast et äh, oleks äh, väga hea näha, millised on need põhjendused nendes muudatusettepanekutes, miks nõuakse täiendavaid vahendeid olukorras, kus vahendid on äärmiselt piiratud ähm, ja me peame tõesti väga-väga kokkuhoidlikult käituma, nii et, et aitäh nende selgituste eest. kas keegi soovib sõna võtta sellel teemal? mitte keegi ei soovi sõna Eh, härra Debre, te olite väga veenev eh, ning eh, kuna teil ei ole aega, siis lõpetame eelarve teiste osade arutelu ja annan nüüd sõna härra Fernandesele, meie üldraportorile, kes tutvustaks oma seisukohti, sest me teame nüüd, et ECOFIN on kinnitanud Coreperi seisukohad ja ma arvan, et Äh, äh, Jose Manueli äh, paari nädala tagune kriitika leiab nüüd siis kinnitust. As críticas que fiz em relação ao Conselho efectivamente mantém-se, mas hoje. suur tänu, see kriitika, äh, mida ma esitasin nõukogu küsimuses, äh, ma jään selle juurde, aga praegusel hetkel ma tahaksin ennekõike tänada, tahaksin täit-, tänada fraktsioone, tahaksin tänada kolleege selle töö eest, mida nad on teinud muudatusettepanekute ja täpsustute, täpsustuste esitamisel. meil on olnud suurepärane meeskond nii äh, sekretäriaadi kui äh, fraktsioonide nõustajatega oleme teinud äh, koostööd veel eile, pühapäevasel päevalgi nägid nad kõvasti vaeva ja pärast kella kümmet kontrollisid nad üle kõiki eelarve parandusi ja ettepanekuid, mida esitati. tahaksin tõesti kogu südamest kõigile aitäh öelda ja üldiselt võib öelda, et esitati tuhat kaheksasada kakskümmend neli muudatusettepanekut, tuhat kaheksasada kakskümmend neli, viissada kolmkümmend kaks komisjonidelt, kolmsada nelikümmend kaks fraktsioonidelt ja kuussada nelikümmend viis parlamendiliikmetelt. seitsesada kakskümmend vabandust, äh, need, need arvud aitavad teil saada ettekujutuse sellest, mis täpselt toim-, kui palju neid muudatusettepanekuid oli ja ja komisjon teeb ettepaneku viiesaja miljoni lisaeuro kohta veel samuti, kui me mõtleme, kui millise, kui vähe on meie manööverdamis, meil manööverdamisruumi, siis tegelikult see on ju äh, väga raske olukord, me peame olema realistlikud, meil on ähm, väga kitsad olud ja kontrolli, vaadakem, kuidas meil õnnestub mingisuguse konsensuseni jõuda, tuletaksin teile meelde, et meil on päris selge strateegia, meie mandaat on selge, meie volitused on selged, see, need võeti vastu juunikuisel täiskogul ja fraktsioonid ning parlamendi liikmed on kogu seda protsessi väga tähelepanelikult jälginud tuletaksin teile meelde, et meil on see kolme E kokkulepe, mis puudutab ähm, meie majandust äh, ja tööhõivet, äh, varasemaid kokkuleppeid äh, ja plaane tuleb austada mitmeaastases finantsraamistikus, aga ka igal pool mujal. üldsuuniste puhul oleme meie pidanud väga tähtsaks turvalisust äh, omal ajal, aga, aga paistab, et nüüd on see prioriteeti hulgas allapoole jäänud. Ähm, see tuli väga hästi välja ka muudatusettepanekutes, äh, mille kolleegid esitasid. kolleegid üldiselt tahaksid äh, kõike ühtse paketina võtta ja turvalisust ja kolmandat peatükki ei saa eraldi võtta, seda tuleb käsitleda koos neljanda peatükiga ja teiste meetmetega ähm, näiteks äh, vahenditega, mis on mõeldud äh, vaesusevastaseks võitluseks, äh, liitumiseelseks abiks, humanitaarabiks. meil peavad olema piisavad vahendid, et kõik ametid, mis nende teemade kallal tööd teevad, saavad oma ülesandeid täita. ettevalmistavad tegevused erinevate teemade puhul, ka nende puhul tuleb näha ennekõike üldpilti ma loodan, et äh, ka nõukogul on, suhtub äh, sama moodi nendesse asjadesse ning äh, võtab seda arvesse. ning on valmis tegema ka teatavaid mööndusi, on valmis nägema seda paketina no, ning ennekõike keskenduda sellele, et me saavutaksime need poliitilised, mida me tahame, tahaksime, et meie majandus meie eelarve oleks äh, realistlik, aga ambitsioonikas äh, ja igasugustel muudatusetel peaks olema ka oma objektiivsed põhjused. ja eelarve on mõeldud kõige jaoks, seetõttu me ei saa kasutada vahendeid äh, ükskõik milleks ja ka sihtotstarbeliste eralduste puhul peame me olema väga ettevaatlikult ja järele mõtlema paindlikkuse vahendit oleme me kavatsenud kasutada ja kasutada ära paindlikkust, mis on meie mitmeaastases finantsraamistikus selleks, et et oma prioriteetide suunas liikuda, loodetavasti need siis kattuvad ka nõukogu prioriteetidega. me peame pidama kinni oma kohustustest komiteed ja komisjonid ja, ja ka poliitilised fraktsioonid tahavad äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke toetada, samuti ka Euroopa algatusi Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa võrgustikud. Äh, need on strateegilise investeerimise rahastust ära võetud aga ma tahaksin mainida siin just nimelt neid kohustusi, mis on võetud äh, nende kahe suure programmiga seoses Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. Need kaks projekti, need kaks programmi on väga olulised aitavad edendada Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu, tööhõivet, edendada tööstust. me peaksime sellesse ettepanekusse suhtuma nii, et tõesti täidame neid kohustusi, mis võeti äh, kolme institutsiooni allkirjadega ning äh, nägema seda siis Junckeri plaani taustal, vaadates läbi eelarve parandusi. Horisont kaks tuhat kakskümmend seitsesada kakskümmend miljonit eurot tuleks äh, anda sellele juurde siin on mitmeid tähtsaid programme nagu Erasmus ja teised, nende kohta on esitatud väga palju äh, muudatusettepanekuid, neid on esitanud nii komisjonid kui ka individu-, individuaalliikmed. üks B oleme valmis andma oma heakskiidu noorte tööhõive parandamise algatusele. mina ise olen võidelnud selle eest, et see algatus jätkuks ka tulevikus. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peaks olema kuus miljonit eurot, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleks eraldada vahendeid äh, piisavalt, et äh, see projekt saaks jätkuda. selle kohta on siis esitatud ka muudatusettepanekuid nõutakse, et peetakse kohustusest kinni ja ei kannata programmid, mis on juba hoos. siis on tehtud ettepanekuid, et miljon eurot tuleks eraldada Kreekale. näiteks. seda tuletaksin siis meelde, et meil on väga tähtis noorsooprogramm ja muudatustel peavad olema oma põhjendused. me peaksime rääkima omavahel sellistest tähtsatest asjadest. ning äh, eraldama, me peaksime eraldama vahendeid ennekõike nendele programmidele, kus on võimalik neid kasutada, mitte nendele programmidele, kus ei saa kasutada. meil on kaks, kaheksakümmend kaheksa miljonit esimeses äh, peatükis äh, manööverdamisruumi. see on üsna selge esitatud muudatusettepanekute kaudu ja me seisame ka silmitsi praegu hädaolukorraga pagulaste kriisi tõttu. me peame muudatusettepanekud üksikasjalikult läbi vaatama, samuti neljas peatükk, seal on pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused. muudat-, komisjonid on esitanud kaheksakümmend üks muudatusettepanekut, sada kaheksakümmend üks muudatusettepanekut, sada komisjonidelt äh, seitse, seitsekümmend üks äh, liikmetelt äh, peatükk neli ja vaadakem neid siis kõiki koos. siin on samuti pagulastega seotud ja sisserändega seotud instrumente fraktsioonid soovivad lisada mõningaid elemente nii ja, ja samuti äh, liikmed eraldi üsnagi üksmeelselt komisjoni ettepanek Junckeri teise paketiga seoses, mis on üle seitsmesaja miljoni, on juba kavandatud ja kolmsada üheksakümmend miljonit eurot ja selle kohta on esitatud ka muudatusettepanekuid, siinkohal võib küsida, kas komisjon võib kinnitada, et see teine ettepanek seitsesada kaheksakümmend miljonit eurot kohustustena ja kolmsada kaheksakümmend assigneeringutena, kas see on lisaeelarve kas see need, need summad on kaasatud sellesse eelarvesse. ja siis äh, kas kahe paketi puhul on eelarvevahendid kooskõlastatud alguses tehti ju ettepanekud äh, Itaaliat ja Kreekat silmas pidades. kas me käsitleme siin ainult esimest pagulaste paketti ja kas tuleb esitada äh, lisaeelarve ettepanek? ja siis äh, kolmas jagu kaheksakümmend kolm miljonit maa liikumisruumi tõenäoliselt äh, me selle, selle summa me ületame. ja tõenäoliselt me saavutame fraktsioonide vahel sel nädalal kokku võt-, kokkuleppe ning äh, lepime kokku ühistes eesmärkides. eelarve küsimuses peab parlament jääma ühtseks. samamoodi nagu äh, kõigis äh, pagulaste ja rändega seotud küsimustes. viies jagu. ja nii nagu ka teistes jagudes lähtume me samast põhi, samadest põhimõtetest, pilootprojektid ja ma tahaksin tänada kõiki, kes on tegelenud selle teemaga, pilootprojektidel on äh, eelarvevahendid väikesed, manööverdamisruume eriti, er-, eriti ei ole, me üritame täiendavaid vahendeid, täiendavaid vahendeid kuskilt hankida kolmsada üksteist miljonit on siin kohustustena ja seitsekümmend kolm assigneeringutena. siis ametitest ma ei hakkaks rääkima, nende kohta meil on oma raportöör, tahaksin tänada kõiki kolleege ja kõiki fraktsioone koostöö eest iseäranis. tahaksin tänada meie komisjoni meeskonda. ma ei saa öelda, et see töö oleks olnud kerge, aga tänu kolleegide abile oh, ja oli see minu jaoks palju lihtsam. suur tänu ja mina tahaksin omalt poolt tänada teid teie hea tehtud töö eest, selle eest, et olite alati kättesaadavad kättesaadav olnud, et te olete pidanud nädalavahetusi ohverdama äh, ekspertide ja asjatundjatega koos tahaksin tänada nii teid kui ka teie meeskondi ja kõiki neid, äh, kes on aidanud kaasa meie komisjoni personali, meie nõunikke. suur tänu teile kõigile. Jose Manuel jah, meie ees, ees ootab meid raske töö. me peame paika panema oma prioriteedid, see ei ole sugugi mitte kerge. Euroopa on kriisis, see kriis on äh, raske, see kriis on äh, oluline, ühelt poolt äh, on meil Kreeka kriis, vaatame, kas võetud kohustusi täidetakse ja selles osas me siis me ei saa praegu midagi küsimärgi alla seada ja samuti äh, seisame me silmitsi äh, suurte rändevoogudega, mis panevad proovile meie poliitika, meie vastuvõtuvõime. Euroopa tunneb ennast võimetuna, sellepärast et äh, liikmesriigid kasutavad oma eelisõigusi ja valitseb üldine kaos. me esitame oma eelarve ettepaneku äh, ja me peame väga täpselt äh, siin saavutama õige tasakaalu, et selles olukorras toime tulla. ja nüüd annaksin sõna aga võib-olla härra Fresa soovib sõna. Jose Manuel rääkis sinna paranduskirjast härra Freesa, kas te sooviksite seda teemat kommenteerida? aitäh, esimees. niisiis, raportöör härra Fernandes esitas kaks küsimust. kas maksete assigneeringud, mis on vajalikud selle teise paketi jaoks, selleks, et rändeprobleemidega toime tulla ja pagulaste ümberpaigutamisega, kas see on kirjalikus muudatusettepanekus sees, jah see on osaks sellest kirjalikust muudatusettepanekust, mis esitatakse oktoobri keskpaigas ja seal on siis ka need sellised traditsioonilised elemendid, mis sellistes kirjalikes parandustes on. nüüd, mis puudutab raportööri teist küsimust, siis erinevus kahe paketi vahel eh, eh, on siis Äh, selle vahel, mida maikuus teatati ja selle vahel, millest rääkisime sellel nädalal. Ähm, äh, äh, maikuis, maikuine pakett oli vägagi edasi arenenud ja sõltuvalt õigusloome lisast menetlusest võtab komisjon, arvestab siis komisjon mõju täiendava järgnevale eelarvele, nagu raportöörgi ütles Äh, arvestada, et need summad, mis äh, maikuus äh, välja pakuti, nende puhul ei olnud arvestatud teatud meetmetega, mis on nüüd osutunud vajalikud selleks, et tulla toime siis nende pagulaste arvudega, mis ületavad tunduvalt neid, mida me paari kuuest oskasime ette arvata. nii et, et see kirjalik parandusettepanek võimaldab siis korrigeerida eelarve eelnõu Äh, arvestades neid õigusloomealaseid äh, otsuseid, mis selleks ajaks langetatakse. aitäh, esimees. aitäh, härra Presa. ja nüüd annaksin sõna härra Pöögele. kõnelejale mikrofoni. ma tänan, ma tervitan meie raportööri avaldusi ja loomulikult kõike seda, mis puudutab Euroopa majanduse taaselustamist, majanduskasvu, töökohtade liit, juurde loomist, see on meie jaoks väga-väga oluline. ja sellepärast me peame siin korrigeerima arve, lähtuma siis Junckeri paketist. jah, teil on õigus, härra esimees, hetkel on meil tegemist rahvaste liikumise uue vormiga ja kui järgmisel kuuel kuul Euroopa Liidu liikmesriigist eh, midagi me ei muuda oma käitumises võrreldes sellega, mis praegu on toimunud senini, toimub humanitaarkatastroof. ja eh, meil naabruses olukord eh, muutub ebastabiilseks, nii et me peame seda aastakümnetega hakkama lahendama ning kõik need väärtused, millele me oleme viidanud alati, paraku jäävad ka ainult paberile sellisel juhul. jah, Christopher Clark äh, Sleepwalkers on kirjutanud raamatu, mis käsitleb neid samu teemasid. ja sellepärast ma ei saa hästi aru, kuidas komisjon saab jääda niivõrd rahulikuks, arvestades, et pärast eh, möödunud nädalat on ju tähtis samm astutud. <clears throat> meetmed on välja pakutud, mis on väga mitmetahulised, puudutavad humanitaarkatastroofi lahendamist, mida peab silmas seda, et on vaja ühiselt tegutseda. aga see on esimene äh, meetmete pakett ja sellest äh, üksinda ei piisa ja Itaalia välisminister eile online intervjuus ütles, et jah, loomulikult need liikmesriigid, kes kont-, peavad kontrollima Euroopa Liidu välispiire ühel hetkel, neil jõud saab otsa ja need liikmesriigid, kes praegu võtavad vastu tohututel hulkadel äh, pagulasi, ka neid tuleb aidata ja nagu president Juncker kuulutas, need esimesed hotspotid, kui need toimima hakkavad, siis nad saavad toimida ainult sellisel juhul, kui pagulaste ülevõtt toimub Euroopa Liidu erinevates piirkondades ja selles on omavahel kokku lepitud. kui nii ei juhtu, kui ei saada hakkama neljakümne tuhandega ja saja kuuekümne tuhandega, mis on uus arv. siis on järgmine küsimus, et kuidas edasi siis kõik ellu viia, mis päevakorral on. nii et ma hea meelega nüüd küsiks järgmist. mulle meenub, et nõukogu, kui rutt oli neljakümnest tuhandest, see oli see esimene arv ja räägiti ümberpaigutamisest Äh, siis äh, äh, otsustati, et kasutada paindlikkusinstrumenti summas üheksakümmend kaheksa miljonit selleks. Ecofin ka toetas seda, nii et kokku nelisada miljonit. aga millest me siis räägime, kui me oktoobri alguses hakkame kinnitama eelarvet ja kümme päeva hiljem tuleb hakata korrektiive tegema põllumajanduse jaoks. see ei oleks õige. kui me vaatame nüüd nõukogu arvusid, et võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist on mitmes osas olukord parem, aga kaks tuhat viisteist on juba üleeilne päev, minevik nii et pagulaslaagrid Jordaanias, Türgis ja Liibanonis saavad ainult kolmandiku rahalistest vahenditest võrreldes sellega, mis alguses oli ette nähtud. kui ma nüüd vaatan seda, mis meie naabrusinstrumendiga või toimub või arengu äh, koostöö instrumendiga äh,, siis ma pean ütlema, kas see mitte ei ole skandaal enamgi veel, kui meil järgmistel nädalatel pagulaslaagrites ei õnnestu stabiliseerida olukorda, hügieenolukorda seal parandada ja varustamist parandada ja seda jätkusuutlikult, siis ka sealt asuvad inimesed teele. ja siis ei puuduta ainult Ungarit enam ja Sloveeniat või Horvaatiat, vaid Gruusia, Venemaa põhjani välja, et põhja kaudu tulla meie piiridele. ja meil on vaja sellist kõikehõlmavat kontseptsiooni ja ma arvan, et meil tuleb leida viise eh, kuni esimese lugemiseni täiskogul, et töötada nende küsimuste kallal koos teiste institutsioonidega. Kom-, jah, eh, kõik need eelarve kategooria eh, kolm ja neli puhul me peame mõtlema, mida me saame ära teha olemasolemate eh, vahenditega, kuhu need suunata, millised võimalused on aidata pagulaslaagreid nendelt ridadelt. kuidas eh, arendada hotspot'e, registreerimiskeskusi, kuidas on teiste programmidega, pagulasfondiga ja on vaja kõike seda väljendada arvudes ja siis analüüsida põhjalikult, eh, mida tuleb ära teha aastal kaks tuhat kuusteist ja siis eh, need vahendid, mida meil tõesti vaja on, eh, tuleb ära otsustada, kas me, on neid võimalik eraldada või mitte. jah, minu arvates komisjoni dokument on üsna hea, väga palju küsitud, väga palju on ka võrku üles pandud analüüse ja usaldusfondide kohta nüüd äh, liikmesriikide panused, see rubriik on äh, lahtine üks koma kaheksa miljardit, mis on ette nähtud, see on hea, aga äh, nüüd ümberpaigutamine teistelt eelarveridadelt, kas tõesti õnnestub seda teha või mm, mitte? ma tahaksin ikkagi kõigepealt näha arvusid, et et õigustada neid ümberpaigutusi ja sellepärast võib-olla me peaksime tegelema edasi nende teemadega ja komisjon aitab meid ka võib-olla saada see selge analüüs, mida nende vahenditega tuleb ära teha, et me lõpuks saaks öelda, et koos ÜRO-ga me saame täita selle, aga samas me ei saa seda teha, kui meil ei ole rahalisi vahendeid. aitäh aitäh, äh, küsimus ei ole ainult assigneeritud, assigneeringutes, vaid ka üldises korralduses ja koordineerimisel. Äh, sellepärast, et äh, me peame tõesti mõtlema ka sellele, kuidas rännet kontrollida. kakskümmend kaheksa riiki, kakskümmend kaheksa erinevat reeglistikku, kas pagulased Eh, selleks, et oma eh, asüülitaotlust esitada, mõnedes riikides kulub selleks paar päeva, mõnedes riikides nädalaid, eh, vastuvõtutingimused on erinevad ning pagulased tasustatakse siis osades riikides, nad saavad rohkem raha kui teistes, osades riikides saavad nad kohe tööle hakata, teistes peavad ootama mitu aastat niisiis jah, mille alusel me kõike seda tegema hakkame, millest siin praegu juttu oli? jah, meil maja põleb ja me ei saa äh, aru, et selles olukorras tuleb midagi teha. ma käisin möödunud nädalal Kreekas, äh, seal korraldatakse äh, siis pagulaste vedu Lesbose saarelt Thessalonikisse Duble, Dublini lepped ja kõik see, jah, sellele peab ka mõtlema. me oleme, meil on tõesti väga tõsised probleemid ja seetõttu jääb, on eurooplastel tekkinud tõsised kahtlused, kas Euroopa üldse suudab midagi teha või ei. härra Denano järgmisena, palun Äh, mina tahaksin äh, öelda, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve on äärmiselt keeruline, sellepärast et äh, me oleme kriisis. härra Pööge juba kirjeldas seda kriisi väga hästi ja ma jagan täielikult tema seisukohta Ehm, meie noortel on kriis, noorte tööhõivega on tõsised probleemid, Kreeka on kriisis ja meil on põllumajandus kriisis. Ehm, põllumajanduses on päris mitmetes sektorites kriis. Ehm, me mõtleme siin Venemaa embargole, samuti on meil siin toiduohutuse kriis arvestades eh, siis eh, mitmeid taude, meil seisab ees eh, terve rida probleeme, nii et, et mm, kõigi nende probleemide lahendamine läheb väga kalliks ja lühiajalises perspektiivis ei ole see võib-olla isegi võimalik, nii et meil on igasugused kriisid igal tasandil ning ma arvan, et me tõesti peame vaatama, kuidas eelarves neid kriise kajastada ja ehm, meil on eh, tõesti eh, väga raske eh, saavutada kokkulepet kõigiga. ma arvan, et meil on ka tõeline põhimõtteline probleem, jah, see, mis puudutab rändeprobleemi, need probleemid on si-, ilmselged, meil on vaja rohkem vahendeid, põllumajanduskriis on selge, rohkem vahendeid on vaja, noorte tööhõive kriis on selge, rohkem vahendeid on vaja, Kreeka kriis on selge ja äh, samas lõppkokkuvõttes me oleme pidanud alati leppima sellega, et vahendeid äh, käivitatakse, äh, kärbitakse selle eest, et meil on Junckeri investeerimiskava, meil on vahendeid vaja ka teistele valdkondadele ja mina tahaksin teada, kas asjad saavad niimoodi edasi minna. kas lõppudes, lõppude lõpuks ei peaks mõtlema, kuidas Euroopa Liidu eelarvet uutmoodi korraldada Äh, kolleeg Pööge kirjeldas äh, väga hästi seda liikmesriikide egoismi äh, näiteks rändeküsimustes, aga see egoism ilmneb ka eelarve küsimustes. igaüks tahab ühisest eelarvest endale parimat osa saada ning meil oleks tõesti vaja, et Euroopal oleksid vahendid, mis oleksid Euroopa väärilised ning võib-olla äh, peaks äh, ka kogu seda eelarvemenetlust kiirendama. Äh, Marju Munti on koostanud raporti selle kohta, kuidas leida oma vahendeid ja jah, need, kes selles töörühmas Äh, osalesid, äh, teavad väga palju, mis tehakse, nii et, et meil on ka selliseid põhimõttelisi küsimusi, mis on seotud Euroopa Liidu eelarvega ja mina leian, et meie eelarvekomisjon äh, peab väga selgelt välja ütlema, et asjad ei saa niimoodi edasi minna. aitäh. härra Kaier järgmisena, palun. Wir haben als soziaaldemokraatische jah, sotsiaaldemokraatide fraktsioon äh, on eelarvet käsitledes mõelnud selle peale, kuidas kõik need erinevad probleemid üritada lahendada. jah, ja meie lähenemisviis on järgmine. see, mis puudutab maksete kriisi lahendamist, ei tohi ohtu sattuda. jah, komisjon, mulle meenub, ütles, et see raha, mis, millele kohustusi võtti varem, võib väga kasulikuks praeguses kriisiolukorras ja ma ei tea, kas nõukogu selle peale välja läheb, arvestades, et nad on maksete poolt kärpinud eelarves. jah jah, ma olen büroos kohtunud äh, inimestega ja öelnud, et kärped äh, on olnud tingitud sellest, et arvatavasti ei suudeta ära kasutada äh, rahalisi vahendeid, on selline argument kõlanud, aga kui ma nüüd vaatan eelarvet, siis sotsiaalne dialoog kategooria kaks seal on viiekohalised arvud kärbitud, ma ei arva, et siin oleks põhjuseks olnud äh, rahade kasutamise võimekus selle taga. ja äh, see, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse agentuuri, äh, kolm tuhat seitsesada eurot kärbiti. tekib küsimus, et kust selliste pisiasjadega tegelemiseks nõukogus nii palju aega on olnud. nii et see tegelikult õõnestab seda argumentatsiooni, et kas liikmesriigid ikka suudavad ära kasutada need summad, mis me nüüd eraldame maksevõlgade e, puhul, et maksevõlgad kustutada. E, kolleeg Fernandes just viitas äsja sellele, et need kasvud, mis meil on eelarves ette nähtud tuleb neid ka ära kasutada. nüüd, mis puudutab äh, maksmata arvete kriisi, äh, et kas see on nüüd tagatud ikkagi sellest kriisist, maksmata maksete kriisist ülesaamine või mitte, arvestades neid argumente, mis kõlasid nõukogus. kui see tagatud ei ole, siis on meil vaja täpselt teada ja arutada asi läbi ka liikmesriikidega. siin ma tahaks, et komisjon mind toetaks, sest me peame nõukogule viitama, et see, mis on nõukogu lubanud, et maksmata maksete võlg likvideeritakse, nüüd kaheksa nädalat hiljem taganetakse sellest nüüd teine probleem, mida me näeme siin. kuidas me korraldame äh, strateegiliste uuringute fondi finantseerimise, kuidas ikkagi anda tõuge majanduskasvule ja töökohtade juurde loomisele ja lõpetuseks äh, äh, härra Pööme ka juba rääkis sellest, et kuidas tagada, et need rahalised vahendid, eh, mis meil on eh, eelarvest, et ikkagi pagulaste probleemide lahendamiseks ära kasutada. nüüd see komisjoni eh, ümberpaigutamise programm näeb ette kuus tuhat eurot pagulase peale. ma loodan, et nõukogu nüüd liigub selles suunas ja öö, ja see tähendab seda, et meil on vaja juurde kakskümmend seitse miljonit eelarvesse ja meil on eh, suur probleem, kas me koostame eelarve eh, ja tugineme eh, argumendile, et meil igal aastal peame rohkem panema kaalu investeeringutele kui nõukogu, nii on aastast aastasse ja mm, võib-olla üritame raha tagada ja mina teeksin niimoodi, mis äh, nõukogu varem või hiljem peab aktsepteerima või jätkame vanas vaimus. Äh, jah, kui me tahame mm, vanaviisi talitada oma menetluses, siis me kaotame lihtsalt väga palju äh, aega, meil on tähtaeg, menetlusetapid ja tähtaegades tuleb kinni pidada, aga kui me tahame tõhusalt tegutseda, siis peame olema nobedad. ja Raimeri argumentatsiooni ma toetan ühes punktis. jah, Palestiina abiorganisatsiooni ametikogu olen kohtunud ja see võrgustik organisatsioon on juba aastakümneid aidanud pagulaslaagrites koha peal, aga möödunud aastal sattusid nad kriisi, sest USA ja mõned Ariib, Araabia riigid ei toetanud neid vanal viisil enam. ja meie väliskomisjon on ette näinud ka UNRWA jaoks, et suurendada seitsmekümne kahe miljoni võrra Eh, UNRWA-le minevat raha ja et see oleks siis kokku nelisada miljonit. kui me seda ei tee, siis see eh, ÜRO organisatsioon satub suurtesse raskutesse, näiteks laste, Palestiina laste ja noorte eh, haridust ei saa enam anda, sest hakatakse kärpima ja Palestiina pagulaslaagrites on see koolitus, haridus viimane õlekõrrekene. ja äh, kui see kaob, siis need inimesed ka lahkuvad sealt piirkonnast, et paremaid tingimusi leida, aga ja see on siin kaalul. nagu me Saksamaal ütleme, raha, mida me siin eraldame, saab tõesti anda panuse sellesse, et kesk- ja Lähis-Idas, meil küll ei õnnestu olukorda lahendada, aga vähemasti meil on võimalik poliitilisi instrumente seal finantseerida, nii et raha teeb poliitikat, nagu meil Saksamaal öeldakse. jah, eh, kas nüüd see eelarvemenetlus jälle teeb läbi selle rituaali, mis alati meie tahame tõsta, nõukogu ei taha, siis on vahelepitusmenetlus ja siis võib-olla jõuludeks õnnestub äh, ühele poole saada ja rõõmsalt jõulupuhkusele minna või me tõesti nüüd koostame eelarve, kus me üritame lahendada poliitilised kriisid ja teha seda süstemaatiliselt. jah, mina tahaks seda teist võimalust, pidades silmas üldist olukorda Euroopas, meil ei ole palju aega jäänud. ma kardan, et kui me jätkame vanas vaimus, siis kriisi me ei lahenda, vaid ainult teravdame aitäh. aitäh, jah, olukord läheb järjest tõsisemaks ja komisjon peaks võib-olla spetsiaalselt meile selgitama, kuidas kõik need sammud mõjutavad assigneeringuid, millised on prioriteedid Äh, näiteks ähm, äh, kui äh, vähendada summasid, mis lähevad rännetele, siin võib-olla peaks siis Türgis või kuskil vahendeid suurendama. härra Kölmel, aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin ka mina tänada meie üldraportööri tehtud töö eest jah, tõepoolest, nagu eelkõnelejad juba ütlesid, ma olen pisut üllatunud eh, nende eh, arutelude ja, ja selgituste üle, mis minu arvates eh, võib-olla ei tegele piisavalt peaprobleemiga ning Äh, härra Pööge ja härra Kaier kirjeldasid olukorda väga tõsiselt, aga ka mina tahaksin seda teemat käsitleda. Äh, härra esimees ja kolleegid, äh, ma olen juba kuid viidanud sellele, et me peame selliste probleemidega tegelema. seda meilt nõutakse, see on üks valdkond, kus Euroopa Liit peab ennast tõestama Äh, äh, me äh, peame tõestama, et meie olemasolu on kuidagi põhjendatud ja ma olen veendunud, et me seisame praegu silmitsi usalduskriisiga, ei usaldata Euroopa Liitu ja me ei saa öelda, et me Euroopa Liidus sõlmime lepinguid liikmeriikide vahel eh, ja need sõlt-, sõlt-, sõltuvad eh, välistest tingimustest, et kas me täidame neid või ei, ei. Eh, meil on Maastrichti leping, sellega Äh, me tahame siiski saavutada ju, et äh, need äh, kokkulepped oleksid midagi rohkemat väärt kui tühipaljas paber, millel nad seisavad. meil oleks vaja ikkagi jah, võib-olla see, mis aluslepingutes on, ei ole võib-olla päris lõplikult välja mõeldatud Äh, ja näiteks mis puudutab Maastrichti lepingut, äh, siis äh, minu arvates selle lepingu puhul Euroopa Liit ei näidanud üles solidaarsust ning ma viitaksin siin otseselt Saksamaale. ei saa lubada seda, et just nimelt Euroopa Äh, liidu lõunapoolsematele riikidele äh, on jäetud väga suur koorem just nimelt äh, praeguste pagulaskriisi ajal, sellepärast et nendesse riikidesse jõuavad just pagulased enda ja me peaksime vähemalt kuidagi rahaliselt neid riike toendama. jah, ei ole ime, et me, me keegi lepingutest kinni ei pea Äh, ja me ei saa nüüd praegu siis lihtsalt öelda, et, et oh, kui asjad meile ei sobi, siis me neid eirame. Äh, nii et, et minu arvates äh, me peaksime selles eelarve eelnõus tõesti saatma selge signaal, signaali, et tegemist on eksistentsiaalse küsimusega mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, vaid ka nende vaeste inimeste jaoks, kes praegu oma kodudest põgendame ja me peame sellega tegelema, me peame eelarvest vahendeid eraldama ning mina isiklikult leian, et me tõesti peaksime palju rohkem vahendeid kasutama, sellepärast et minu arvates on see hästi investeeritud raha, raha, mida me investeerime nende inimeste elusse, samuti investeerime Euroopa Liitu, kes peab abi osutama ja saab abi osutada aga mitte ainult seda ad hoc abi, mida inimene hädas vajab, vaid me peame mõtlema ka järgmistele sammudele, meil on vaja kontseptsiooni, eh, kuidas eh, saavutada seda, et need pagulaste lained pidevalt ei kasvaks eh, ja see, selleks peab Euroopa Liidu, liit kooskõlastatult tegutsema. me jah, kui ma näen, et veel mõningate nädalate eest äh, Äh, kõneldi meie kodumaal Saksamaal sellest, et olukord on kontrolli äh, all ja et suurt probleemi ei ole ja siis nüüd üleöö tahetakse jälle piirikontroll sisse seada, siis ilmselt asjad kuidagi ei klapi. Äh, nii et, et ja ma pean tunnistama, et mind üllatab see, et jah, ühelt poolt luba, antakse väga selgeid lubadusi, see on minu arvates väga positiivne, aga viimastel nädalatel kolleegid äh, Äh, oleme me äh, äh, vastu võtnud ühe asüüliteemalise raporti, kus öeldakse, et asüülitaotlejad ja pagulased tuleb, et neid peaks liikmesriikide vahel saama ära jagada Äh, minu arvates äh, oleks väga õige, kui me täna ütleksime, et meil on vaja selget strateegiat, meil on vaja stiimuleid, et äh, kui me abi osutame, siis me ei tohiks silmist taastada ka selle abi osutamise võimalikkust Äh, no ja ma arvan, et just nimelt praegu äh, nüüd siin komisjonis peaksime meie äh, seda arutelu pidama ja mitte ainult eelarvekomisjonis, aga on äärmiselt oluline, et me tegeleme nende suurte väljakutsetega ja just nimelt selles eelarve eelnõus minu arvates tegeldakse selle teemaga liiga vähe, aitäh. aitäh, proua Ria-, Nirjada. aitäh Eh, ma, eh, mulle tundub, et räägitakse kahest erinevast asjast, me räägime niivõrd palju erinevatest kriisidest ja me peaksime tõesti olema väga keskendunud. Eh, meil on pagulaste kriis, see jätkub ning me tegelikult ei taha sellest rääkida, aga jah, ma olen nõus, et me peaks, me ei saa seda probleemi eirata ja kui vaadata, kuidas me selle kriisiga toime tuleme, ma tean, et Frontexil eh, kulub kaks miljonit eh, nädalas ja millele see raha kulub, tahaksin selles osas rohkem läbipaistvust ja aruandekohustuslikkust eh, kaks Iirimaa alust päästsid viimastel nädalatel viis tuhat inimest, tegemist on ainult kahe alusega, nii et, et küsimus tekib, kas me kasutame seda raha ikka õigesti ja peame vaatama ka avaliku sektori investeeringuid, kuidas kasutada neid nende pagulaste heaks, kui nad tulevad ja siis äh, ärgem unustagem seda poliitilist küsimust, et kuidas äh, leevendada olukorda konfliktipiirkondades, näiteks Süürias ja kuidas hakata äh, arendama rahuprotsessi, aga meie siin eelarve, need on poliitilised küsimused ja meie eelarvekomisjonis peame vaatama, mida meie siin teha saame ja ma olen tõesti raportööriga nõus, raportöör on teinud tõesti väga head tööd me tunneme kõik muret tööhõive pärast, sellest, et inimestel oleksid korralikud töökohad, me tahame toetada VKE-sid, selles osas oleme kõik üksmeelel ja ma arvan, et väga oluline on, et vaadatakse uuesti läbi ka mitmeaastane finantsraamistik, me oleme juba viimastel kuudel seda korduvalt nõudnud, sellepärast et kui vaadata kõiki neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud, siis peaks praegune eelarve ligemale ühe kolmandiku võrra tõu-, tõusma, see on ligemale viiskümmend miljardit täiendavat piisavaid vahendeid, nii et, et me tõesti peaksime nõudma, et see finantsperspektiivi läbivaatamine toimuks ja me peame nõudma ka uusi vahendeid ja me peame eh, eh, nõudma ka, et suurendatakse nende liikmesriikide eelrahastamist võimekust, kes on praegu väga raskes olukorras ja kes ei leia kaasrahastamiseks vahendeid. nii et, et kõigi nende teemadega tuleb tegeleda samaaegselt pagulaste teemaga ja äh, ma arvan, et äh, institutsioonid ja Euroopa Liit, äh, nendest sõltub see, kuidas me nendele teemadele läheneme ja esikohal peavad olema inimesed, meil peab olema humanitaarne, kaastundel põhinev lähenemine ja kõik teemadega tuleb tegeleda tõhusalt ja selleks kõigeks on vaja ka aruandu-, kohustuslikku, nii et, et kus raha tuleb, kuidas seda kulutatakse kõige paremal võimalikul viisil nii et, et jah, ma tean, et kõik need teemad on omavahel seotud, aga me siiski peame need teemad teatud mõttes eh, ka lahus hoidma, et me siin eelarvekomisjonis peame teadma ikkagi, kuhu me läheme, aitäh. aitäh. härra Mara Kall järgmisena, palun. Gracias, president. aitäh ma arvan, et selle debati põhjal võib päris palju järeldusi teha. kuulasime seda, mida ütles härra Fernandes, mitmeid positiivseid asjaolusid oli tema sõnavõttes. ta näitas, kuhu me peame jõudma. meie arutelu näitab ka seda, kuivõrd suurel määral on rändekriis Euroopat tegelikult mõjutanud meie komisjonil on väga tähtis äh, roll Euroopa esindamisel ka selles arutelus. selles arutelus äh, tulevad väga hästi välja meie eelarve nõrgad kohad, äh, vabatahtlikud maksed liikmesriikide poolt, tühimikud mis tulevad väga hästi välja, kui me peame seisma silmitsi nende väljakutsetega, millega meie praegu silmatsi seisime, majanduslikud äh, muutused, äh, pagulaste kriis, äh, mis eeldavad ühtset lähenemist. praegu oleme me liikunud pagulaste päästmise juurest edasi pagulaste laagrite, varjupaigataotluste etappi, need ei ole lihtsalt mingid äh, inimesed, nad on kodanikud, äh, kellel on oma õigused, äh, me peame pakkuma neile võimalust haridusele ja nii edasi ja nii edasi, see on Euroopa huvides. me võime selle maha vaikida, kuid ma arvan, et meie komisjoni kohustuseks on tulevikuks ette valmistada ja ka selliseks arenguks valmistuda. kui me ei saa Süüria ja Iraagi konflikti põhjusteid välja juurida, siis muutub see kriis üha hullemaks ja hullemaks. meil ei ole nii palju, me, me ei suuda nii palju vastu võtta inimesi, ka varjupaigataotlusi nii et ma arvan, et meie kohustus praegusel hetkel on äh, kasutada kõiki meie käsutuses olevaid äh, vahendeid. mitte ainult äh, kasutades ära paindlikkusvarusid, vaid peame vaatama seda suuremat suuremat pilti homme me räägime sellest äh, volinik Georgievaga, kuid me ei saa siin rääkida ainult äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondist ja selle mõjust ka Euroopa ühendamise rahastule ja Horisont kaks tuhat kahekümnele, nagu äh, tegi härra Fernandes, me peame rääkima ka teistest teemadest, nagu näiteks põllumajanduspoliitika praegu me oleme jõudnud äh, tupikseisu ja ma arvan, et me peame nendest asjadest rääkima, mis äh, viimast, järgnevate kuude jooksul meie päevakorda tõusevad. peame näitama üles seda lahkust, mida kodanikud tahavad meilt, me peame omalt poolt kandma hoolt selle eest, et meie komisjon lubab kõiki rühmi e-, esindada ning äh, võtta meetmeid, mida olukord praegusel hetkel nõuab Sí, muchas gracias, presidente. Yo no, no voy a hablar del presupuesto. suur tänu. ma ei hakka rääkima kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest üldisemalt, sotsiaaldemokraatide esindaja juba tegi seda. aga siin on kohal komisjoni esindaja ja me räägime siin palju pagulastest ja ma arvan, et see, mida ütles härra Maragall, väärib tähelepanu, me peame heitma pilgu rohkem tulevikku. tegemist on ju inimestega ja mina tunnen muret selle pärast, mis saab edasi, mis saab äh, kuu aja pärast, äh, paari kuu pärast. kõigepealt me võtame nelikümmend tuhat. nüüd äh, on sellest saanud sada kakskümmend tuhat. ja eks, ega ma tegelikult kõiki neid arve nüüd peast ei tea ka aga kui me vaatame, kui palju inimesi on tegelikult äh, jõudnud sel suvel Itaaliasse, jätame kõrvale Ungari, Kreeka ja, ja kõik muud sissepääsuteed, võtame ainult need inimesed, kes on jõudnud äh, Itaaliasse, siis äh, seda näitajat kasutas ka Juncker. mis saab siis, kui me võtame kriisifondi eelarvet vastu? millistest arvutustest komisjon seda tehes lähtub? seda tööd tehes lähtub? me peame reageerima kriisile praegu, kuid äh, me peame mõtlema ka sellele, mis juhtub kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja pärast seda. peame vaatama silmi, silma probleemidele Äh, Ungaris, Kreekas, Itaalias, tegemist on pagulaste kriisiga, tegemist on humanitaarkriisiga, tegemist on sõna otseses mõttes häbiväärse katastroofiga. võib-olla komisjon suvatseks meid viia kurssi pisut ajaga omakohasema, täpsema infoga, kui me tahame järgmise pooleteise kuu jooksul äh, oma kohustusi täita. me ei saa lihtsalt äh, tegutseda nii, et sõlmime kokkuleppeid ainult kahe järgneva nädala kohta. meil on vahendeid vaja kohe, sellepärast et vajadused on suured. peame vaatama, kuidas me neid vajadusi saame rahuldada ja ka pikemas perspektiivis. härra Tšani, suur tänu, esimees kõike head raportöörile, <laughs> umbes kaks tuhat, peaaegu kaks tuhat muudatusettepanekut, see töö ei ole kergete keljest, selles pole vähimatki kahtlust. me räägime siin, kui me vaatame seda ettepanekut, siis äh, eelarvevahendid äh, on piiratud ja me peame neid äh, kasutama võimalikult hästi. me oleme rääkinud siin prioriteetidest ja ma arvan, et siin valitseb äh, üldine üksmeel selles osas, millistele valdkondadele me peaksime kõige rohkem tähelepanu pöörama. me peame mõtlema, kuidas seda teha. on mõningad äh, juhtumid, mille puhul Euroopa vahendeid tuleks suurendada. see on üks lähenemine ja seda toetavad nii mõnedki kolleegid. ma arvan aga, aga me võiksime teha seda, et võiksime vaadata, millised on eraldised äh, eelarvesiseselt ja milliste eelarveridade peale on äh, eraldatud vahendeid, mida ei ole piisavalt kasutatud või mis ei ole olnud piisavalt tulemuslikud ning nendest äh, eelarveridadest võiks kanda üle vahendeid nendesse eelarveridadesse, kus nende kasutamine oleks tõhusam või mõttekam meil toimub kohtumine volinik Georgievaga ja me räägime tulemuslikust eelarvestamisest. ja võib-olla see olekski võimalus, kuidas kanda hoolt selle eest, et me oma eelarvet optimaalselt ära kasutame. me kõik oleme kuulanud uudiseid ning teame, et siseministrid tulid kokku ja see protsess pärast Junckeri äh, kuulsat teadaannet äh, on võtnud kolm kuud. ja kui me vaatame, kui palju inimesi Itaaliasse tuleb ja võtame arvesse ümberasustamisplaani, siis on üsna selge, et äh, senised prognoosid on olnud liiga väikesed ning eks need lõpp, arvud kujunevad suuremaks. Itaalia siseministri asetäitja rääkis sellest äh, loomulikult Itaalia on äh, üks riike, mis on kõige suurema surve all. iga isiku maksumuseks meie ministri hinnangul on kümme tuhat eurot. ja seda tuleb arvesse võtta. eelarvekomisjon peab olema ka teadlik sellest, et me oma eelarvega ei saa kõiki Euroopa probleeme lahendada, kuid äh, siiski suunates oma vahendid nendesse programmidesse, äh, mis äh, on tõhusamad, kui saame kuskilt vähepõhusatest vahenditest midagi ümber suunata sellistesse programmidesse, siis see oleks mõistlik, sellepärast ongi meie eelarvestamine mitmeaastane. ka Euroopa Parlamendi siseselt, kui me vaatame muudatusettepanekuid, saame me asju muuta. aga ka nõukogu liikmesriigid peaksid oma suhtumist muutma, ka nõukogu versioonis on kulukohustusi tegelikult ju kärbitud ja üsna suurte summadega. see näitab, et liikmesriigid on valmis mõningatesse, mõningatesse projektidesse investeerima ja jätma kõrvale need, mis neil ei ole nii südame peal. võib-olla ka meie peaksime rohkem niiviisi toimima. peame olema rohkem järjepidevad nii poliitilises mõttes kui ka eelarve mõttes ning äh, peaksime oma prioriteetide poole liikuma, kasutades eelarve erinevaid äh, osasid äh, ühe eesmärgi teenistuses. näiteks võiksime mõelda selle peale, et kas sellise kriisiga silmitsi seistes peaksime me viis, tõesti viis miljardit eurot viie aasta, seitsme aasta jooksul Türgile eraldama kui me vaatame, kuidas nad on aidanud meil rändevooge hallata, siis peame tõdema, et neist ei ole suurt abi olnud. loomulikult siin ei tule mängu ainult eelarve. aga eks, eks loomulikult üks asi on, mida meie siin teeme, aga mida liikmesriigid teevad, on teine asi. me aitame kolmandate riikide inimesi, loomulikult me peame aitama neid inimesi, kes on äh, halvemas olukorras kui meie ja sageli saadame vahendeid inimestele, kes on kehvas olukorras, iseäranis kehvas olukorras. aga neid vahendeid tuleb võib-olla ka teistest allikatest ja ma arvan, et me peaksime vaatama üle Äh, et äh, me ka näiteks äh, ei saadaks vahendeid selleks, et ühes kohas aidata, aga teiselt poolt ei toetaks tegevusi, mis sedasama raha ja neid samu panuseid õõnestaksid. jah, ma arvasin, et üldraportöörina võeti prioriteedid üldiselt vastu, et meil oli üldine üksmeel, aga eks me kõik teame, et me seisame silmitsi kriisiga. seda kriisi on raske hinnata, kõiki selle tagajärgi on raske prognoosida. on mitmeid lahtiseid küsimusi seoses kasutatud meetmetega täna ja homme vajaminevate vahenditega. meil on mitmeaastane raamistik, me loodame teatavat järjepidevust. see on tõsi, aga kriis, millega me praegu silmitsi seisame, on enneolematu. ja äh, paistab, et me tahame jätkata nii nagu varem, äh, aga nii ei lähe. ma arvan, et võiks anda, et enne kui ma annan sõna Jose Manuelile uuesti, võib-olla komisjon võiks täpsemalt rääkida äh, nendest asjaoludest, mille kohta siin on päritud. aitäh. suur tänu, härra esimees ma püüan vastata nendele küsimustele, mis siin esitati. ja teen seda inglise keeles, kui lubate. härra Pööge küsis, kas need arvud mai ja septembri pakettide puhul äh, on järjepidevad, on küll, sellepärast et nelikümmend tuhat ümberasustamist äh, seal kasutati ära olemasolevaid vahendeid ning täiendavaid vahendeid äh, kakssada nelikümmend äh, miljonit äh, nende neljakümne tuhande jaoks, nüüd on uus pakett sada kakskümmend tuhat ümberasustamist ja summa, mis selleks on eraldatud, on seitsesada kakskümmend miljonit, mis on kolm korda kakssada nelikümmend pluss transpordikulud, mida eelmise paketi puhul ei arvestatud. siis äh, toonitaksin, et äh, tegemist ei ole mitte ainsate meetmetega, mida Euroopa Liidu vahenditest rahastatakse, see ümberasustamise element on uus element äh, Dublini lähenemises, seda sees ei olnud. Euroopa eelarves on kaks fondi, äh, varjupaiga integratsioonifond äh, ja teine on sisejulgeolekufond. Need kaks kokku on üle ühe miljardi, neid äh, eraldatakse läbi liikmesriikide, kõik liikmesriigid peaksid esitama oma tegevusprogrammid selle kohta, kuidas ühised väljakutsetega rändevoogude haldamisel töötada ja see on ühine tegevus koostöös liikmesriikidega ning äh, kasutatakse neid üldprogrammi ning äh, ajutisi ümberasustamismeetmeid, ümberasustamisprogramme. sellisel moel püüame me olla oma väljakutse kõrgusel president Juncker ütles oma pöördumisel täiskogu poole. meil on ka oma äh, koostööprogramm äh, Aafrika jaoks, Põhja-Aafrika jaoks ja neid äh, vahendeid kavatseme kasutada sihipärasemalt arenguabi kolmandatele riikidele, olgu siis tegemist kas rändevoogude päritoluriikidega või transiidiriikidega, siis kavatseme edasises koostöös rõhutada rändevoogude parema haldamise ja kontrolli vajadust. seda ka samuti siin mainisid kolleegid. härra Kae küsis, kas ähm, nõukogu äh, makseassigneeringute kärped on kooskõlas äh, maksetega ja maksevajadustega ei, ei, ei ole, on meie vastus ja komisjon kavatseb kasutada ära kõiki argumente, mis on meie käsutuses, et äh, seda ka selgelt demonstreerida me ei saa öelda, et vastuvõtuvõime oleks heaks õigutuseks. ei, mingisuguseid arve selle kinnituseks ei ole ja ma arvan, et nüüd, nüüdsest kuni eelarve lepituskohtumisele peame me püüdma siis paika panema argumendid, mille abil tõestada, et prognoositud vajadused on õigustatud ja komisjon on veendunud, et, et nii see on ja meil on ka argumendid olemas, et seda näidata. nii palju siis minu poolt ja vabandust, kui ma midagi unustasin. suur tänu, härra Presa. José Manuel Fernandes, palun. Obrigado, eu queria agradecer mais uma vez e agora todas as intervenções eh, jah, kõigepealt ma tahan tänada kõiki kolleege, kõiki sõnavõtjaid, jah, me oleme ühel meelel nõukogu ei ole esindatud. jah, komisjon on tegutsenud ja parlament on tegutsenud ja läbirääkimisi pidanud. samas eh, nõukogu on see, kes alati on reageerinud. nõukogu, kes peaks näitama üles ühtsust oma poliitikas, kui tegemist on rändekriisiga, kes peaks ühtsust üles näitama, samas on väga lõhenenud ja seda on hoopis näidanud üles. ja see on vastuvõetamatu ja mõistetamatu. et praegusel hetkel veel kärbitakse instrumente, mis on otseselt abiks pagulaskriisi lahendamisel, rändekriisi lahendamisel. nõukogul on võimalik praegu tõestada et ta on valmis pingutama, sest meil on ju hädaolukorraga praegu tegemist ja hädaolukord vajab täiendavaid rahalisi vahendeid. jah, see eriti puudutab rubriike kolm ja neli. Need on tegelikult ju pisikesed rubriigid neli neljandas on nõukogu kärpinud vahendeid. kolmandas on komisjoni välja pakutud kaks miljonit kuussada kuuskümmend üheksa, kaks miljardit kuussada kuuskümmend üheksa miljonit. kas tõesti siis ei suudeta isegi olu, hädaolukorras äh, rohkem vaeva nägema? eriti olukorras, kus on vaja ühtse rindena tegutseda, lahendamaks probleeme. nii et väga murettekitav on praegune olukord. tekib oht Euroopa Liidus, et sellest saavad innustust ekstremistid, see, kui me ei õnnestu olukorda lahendada. ja siis me tekib oht, et me mitte ei liigu edasi integratsiooni teel, vaid tee, desintegratsioon hoopis toimub, tagasiminek toimub. nii et meie muudatusettepanekud lähtuvad sellest loogikast, mida ma teile tutvustasin meil on ühine eesmärk. meil on vaja see saavutada. meil on meie komisjonis ja ka parlamendis üksmeel, millel me saame tugineda. ma tõesti loodan, et nõukogu muudab oma suhtumist. ma olen nii paljudel läbirääkimistel viibinud ja kogu aeg on üks ja sama nõukogu Äh, on näidnud ennast eba, näidanud ennast üles ebamõistlikuna ja isegi äh, kui faktid on sellised, nagu nad praegu on, ei tee nõukogu midagi, vaid üritab äh, pääseda poollahendustega. mõnikord öö, lausa ignoreeritakse probleeme. väga palju näiteid on selle kohta tuua nõukogust. nii et oodakem nüüd ära. ja meil peab silme ees olema pilt väikesest poisist seal Türgi rannikul. tegelikult see jäänuks olemata, see foto, kui meie riigijuhid, valitsusjuhid tegutsenuks, kui olnuks solidaarsus ja väärtustepõhine tegutsemine. jah, solidaarsust peab praktiseerima, solidaarsus ilmneb tegudes, mitte avaldustes. meil on ju olemas instrumendid, mida kasutada, meil on vaja nad võimalikult palju ära kasutada. jah, me ei saa oma eelarve ettepanekuga mitmeaastast finantsraamistikku muuta, aga kolleegid juba viitasid sellele, et tuleb mitmeaastast finantsraamistikku muuta ja tähtis on, et meil oleksid paindlikumad instrumendid, et hallata olukorda, aga see on juba järgmine etapp. praegu koondagem tähelepanu sellele eelarveprojektile. mis moodustab poolteist protsenti Euroopa Liidu SKP-st. aitäh üldraportöörile ja loodetavasti suudame ühiselt äh, Äh, panna nõukogu suhtes paika selge seisukoha, kus on selged prioriteedid, kui me tahame olla veenvad, kui me tahame nõukogu veenda, äh, siis äh, me peame olema niivõrd ühtsed kui võimalik ka fraktsiooniti. jah, loomulikult need erinevused fraktsioonide vahel on meie eelarvekomisjoni rikkuseks Äh, täna kõneldi väga palju ühtsusest ja sidususest ja ma arvan, äh, ma, ma arvan, et komisjon peaks koostöö abile palju rohkem tähelepanu pöörama. Äh, mida me tahame saavutada nendelt riikidelt, kes sellest abist kasu saavad, me tahame, et nad kontrolliksid rändevoogusid Euroopasse vastutasuks selle abi eest ja kui need riigid nõustuvad, et nende riikide kodanikud, kes korraga on Euroopas, et neid äh, oleks võimalik kohe tagasi saada. kas selline sidusus on olemas? Euroopa Komisjoni äh, esimees, äh, jah, mõte on olemas, et siduda koostöö abiprogrammid Äh, rändeküsimustega, äh, näiteks kas või pagulaste tagasivõtmisega, äh, võitlusega inimkaubanduse vastu, niisiis tõesti oleks oluline, kui see element oleks kokkulepetes jõulisemalt esitatud, niisiis me tõesti tahaksime kasutada olemasolevaid vahendeid, osasid nendest olemasolevatest vahenditest Äh, mis oleksid just nimelt seotud selliste äh, ühendavate teemadega ja aitaksid meil paremini hallata äh, rändevooge. niisiis üritamegi just nimelt keskenduda sellele elemendile ja võimaldada ja saaksime niimoodi rahastada siis tõesti tegutsemist, mis oleks kiirem ning Äh, võimaldaks meil natukene äh, kiiremini asju korda ajada. aitäh! Äh, sellega lõpetame siis arutelu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve teemal. järgmisel nädalal on meil koosolek üsna pikk ja siis saame vaadata kõiki neid muudatusettepanekuid nüüd aga läheme kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarve number kuus juurde ja annan sõna proua Kardisaballile. aitäh eh,. tahaksin lühidalt rääkida, millest siin paranduseelarves siis jutt käib äh, me räägime siin äh, Äh, see, sellest, et äh, suhkrulõivudest, puuviljalõivudest on Euroopa Liidus sissetulekud olnud suuremad kui planeeritud. nii et, et vahendeid on meil rohkem, kui oli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Äh, niisiis, me oleme saanud rohkem raha, kui me eelarves ette nägime ja seetõttu peame liikmesriikidelt paluma vähem raha Euroopa Liidu eelarvesse minu arvates on tegu hea uudisega liikmesriikidele, et nad peavad vähem maksma. Äh, vähem kui siis need summad, millest me eelnevalt kõnelesime. komisjon on teinud ettepaneku äh, arengu ja koos tööridadele äh, ja laienemise ridadele äh, panna äh, kaks uut rida juurde. jutt käib siin usaldusfondist, komisjoni esindaja juba kõneles sellest ning samuti on siin see muutus seotud ametikohtadega. niisiis, tegemist on lihtsalt paranduseelarvega ja ma arvan, et me saame seda paranduseelarvet toetada, siin on lihtsalt mõned tehnilised muudatusettepanekud, aga nagu ma ütlesin, sellel ei ole eh, eriti suurt mõju, nii et, et ma teen ettepaneku, et me kiidame selle heaks ilma muudatusettepanekuteta ja ma loodan, et nõukogu teeb sedasama. ma arvan, et siin ei teki probleeme. aitäh üldraportöörile. kas keegi soovib sõna? ei soovi niisiis äh, teeme nii, nagu proua Kardjasabal soovitas ja äh, muudatuste esitamise tähtaeg selle paranduseelarve eelnõu kohta on kahekümne neljas september, keskpäev äh, ja me vaatame eelarvekomisjonis neid läbi kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril ning täiskogule lähevad Eh, läheb see siis oktoobrikuu teisel täiskogul. kas äh,, härra Maregal, kas te soovisite sõna? ei, ei, ma soovin sõna järgmises punktis, ütleb härra Maregal äh,. küll siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde äh,. tegemist on siis äh, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmise Alitalia puhul äh, ja võib-olla härra Maragall, kes siis asendab proua Vanat, eh, teeb sissejuhatuse. jah, eh, aitäh, esimees, ma tõesti võtan sõna proua Vana nimel, kes täna ise siin olla ei saa. Eh, tegemist on siis Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi koha, kohaldamisega taotluse on esitanud Itaalia Äh, seoses Itaalia suurima lennuettevõtja Alitaaliaga. Äh, summad on suhteliselt väikesed äh, ja ka töötajaid see ei puuduta. üks koma kolmkümmend viis miljonit eurot on see summa, millest käib jutt ning üks koma neli miljonit on siis see summa, mida taotletakse. ja see aitaks siis integreerida äh, sada kaheksakümmend neli töötajat tööturule, eh, sada, kakssada nelikümmend üheksa töötajat eh, üleüldse koondati, nii et, et jutt käib eh, suhteliselt väikesest osast nendest töötajatest ma ei tea, kas ma peaks tähelepanu juhtima sellele või ei, aga all Itaalia äh, kriis ähm, on tingitud sellest, et Euroopa lennufirmade turuosa on viimastel aastatel vähenenud, iseäranis alates aastast kaks tuhat kaheksa. minu arvates ähm, äh, on tegemist äh, igati põhjendatud taotlusega, Itaalia taotlus vastab kõigile kriteeriumitele ja seega teeme ettepaneku, et toetada siis seda taotlust globaliseerumisega kohanemise fondi kasutamiseks. aitäh, härra Mare Kall. härra Markov. aitäh kuna mina olen variraportööriks ja mul on äh, kogemusi selliste juhtumitega, siis äh, jäi mulle midagi silma Äh, mäletan Marie de Croo juhtumit selle aasta algusest, kus äh, null koma kolm protsenti nendest vahenditest, mis välja maksti, oli mõeldud halduskuludeks. Alitalia juhtumi puhul äh, on halduskuludeks ette nähtud neli protsenti kogusummast. Kogu mis Äh, miks on Itaalia puhul see asi kolmteist korda kallim kui muidu? Äh, ma tahaksin seda lihtsalt teada. Äh, niisiis, see aasta alguse juhtum, seal oli see null koma kolm protsenti, siin neli protsenti, miks selline suur vahe? härra Maragall, palun ma ei ole asja, selle juhtumi üksikasjadega kursis aga tõenäoliselt sellepärast, et tegemist on globaalse probleemiga ja halduskulud tavaliselt on väike osa eelarves. mind see summa tegelikult ei üllata. näib, et jah, see protsent võib tunduda võr-, suur, aga tegelikult kui vaadata kogu summat, siis see ei ole väga suur summa, nii et minu arvates on asi täiesti normaalne Äh, kas komisjon võiks meid aidata, kas komisjon võiks selles küsimuses midagi selgitada? Äh, jah, aitäh, esimees äh, see neli protsenti on tavaliselt see arv, mida komisjon orienteeruvalt välja pakub ja pärast seda siis liikmesriigid ise peavad põhjendama või esitama teisi kalkulatsioone ning äh, see summa, äh, mida nõutakse, seda võib ka tagasi küsida. Ähm, nii et, et äh, me, me peame vaatama, kas sellised halduskulutused on põhjendatud ja teatud juhtumite puhul näiteks liikmes, on olnud juhtumeid, kus liikmesriigid ei ole suutnud põhjendada neid halduskulusid ning seetõttu on seda protsenti siis ka vähendatud, aitäh aitäh. Äh, kas te olete äh, vastusega rahul, jah? Äh, proua Kressle kontrollib kõike seda niikuinii. jah, aga ta praegu räägib meie üldraportööriga. hästi. rohkem sõnasoovijaid ei ole muudatuste esitamise tähtaeg on äh, kahekümne kolmas september kesk, äh, kell äh, kaheksateist null null ja neid vaatame läbi ja hääletame komisjonis kahekümne kaheksandast kolmekümnenda septembrini. jah, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas september Alors, s'agissant de, de la Grèce. Euh, nüüd Kreeka koha pealt ja, ja see, äh, mis puudutab kokkulepet Euroopa Liidu ja Kreeka võimude vahel äh, ja seda mõju eelarvele, äh, siis ma saatsin, olen koostanud kirja, sellest kirjast te olete teadlikud Äh, ja meie siis esitasime selles kirjas oma märkused, kas kellelgi on selle kirja sisu kohta midagi öelda? Äh, või te leiate, et sellisel kujul võib seda äh, kirja lugeda siis eelarvekomisjoni liikmete poolt heaks kiidetuks? härra Kölmel. aitäh, esimees Äh, ma leian, et teie kiri on väga hästi, hea, see peegeldab äh, seda, mida me siin komisjonis oleme arutanud, äh, iseäranis selles punktis, kus öeldakse, et me peame olukorda selgelt muutma, me oleme selles küsimustes väga, selles kirjas ka väga selged küsimused esitatud, need on eksistentsiaalsed küsimused ning me tõdeme selles kirjas ka et me soovime saavutada tulemusi ning ma arvan, et äh, kui me selliseid olulisi küsimusi esitame, äh, siis äh, peaksime me asju sõnastama niimoodi, et et me oleme nende toetuste ja maksetega nõus, kui need küsimused, mis me oleme esitanud, vastuse leiavad, seda peaks rõhutama, aitäh Eh, niisiis, eh, mida te sellest eh, sõnastusest siis arvate? kellelgi ei ole midagi eriti ette heita sellele sõnastusele? on teil mingeid konkreetseid ettepanekuid selle kirja sõnastuse kohta? jaa Ähm, äh, ma olen, äh, äh, härra Kõlmel, ma olen natuke üllatunud, et me seda muudatusettepanekuid ei esitanud. jah, ähm, ma, ma võin sellega kirjalikult sõnastada, aga ma aja säästmise huvides teeksin ettepaneku, et meie nõusolek peaks sõltuma sellest, kas meie esitatud küsimustele rahuldavad vastu-, vastused antakse või ei Eh, jah, teie tähelepanek eh, eh, jah, me arvestasime, me üritasime sellega arvestada, kui me seda kirja koostasime, aga enamus seda seekord ei toetanud. kas keegi soovib veel sõna? jah, ma arvan, esimees, et kõik on nõus sellega, et Kreekat tuleb abistada. loomulikult tegemist on lõppkokkuvõttes kirjaga, mis äh, peab vastama teatud reeglitele äh, ja loomulikult see kiri nendele reeglitele ka vastab äh, ja ma arvan, et siin kirjas on juba kirjas need tingimused, mis on reeglitega ka paika pandud Äh, kui me äh, jah, kui me tahaksime minna natuke kaugemale, isegi äh, esitada selliseid küsimusi, mis ei ole teemaga otseselt seotud, jah, seda me võib-olla sooviksime ja seda kolleeg ka soovis, aga minu arvates on siiski tege-, tegemist jõuliselt sõnastatud kirjaga ja ma arvan, et me oleme kõik nõus selles osas, et me peaksime Äh, järgima äh, komisjoni seisukohta ning äh, kui me nüüd hakkame asju muutma, siis minu arvates ei oleks seda vaja. ning see kiri on neutraalne. me ei räägi ja me ei räägi siin kirjas uutest vahenditest me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, me räägime lihtsalt selle front-loading ust, nii et, et äh, nagu kõigi äh, ja kuna kõigi reeglitega on korralikult arvestatud, siis see kiri ja, ja, ja teie, mida te, härra esimees, olete koostanud, on üsna jõuliselt, et näidata ka väga selgelt, mis asjad eelarvekomisjonile muret valmistavad jah. Äh, nüüd sõltub kõik kontrollist, ütleb esimees ja võib-olla on vaja, et Euroopa Parlament äh, jah, tõesti vaatab, mis Kreekas äh, toimub, me ei hakka ära ootama uusi maksetähtaegu, selle küsimusega peab tegelema Kreeka parlament, aga samas peab ka Euroopa Parlament käima vaatamas, mis toimub ja kui asjad lähevad hästi, siis seda ütlema ka avalikult välja nii et, et äh, see asi ei puuduta ainult troikat või mingeid institutsioone, ma arvan, et äh, probleemiks praegu ongi see, äh, kuidas need lubadused ellu rakendada, kuidas need tegelikkuseks muuta. paneme selle kirja siis hääletusele, aga proua Kressle soovis veel sõna. ma tahan öelda, et seda dokumenti ei ole meil, seda kirja ei ole meie dokumentide hulgas siin. kahetsusväärne, sest me ju leppisime kokku, et et meie komisjoni liikmed eh, tõesti saavad dokumendid nende punktide kohta, mis meil vähemasti päevakorras on. ma sain nüüd selle kirja just hetk tagasi ja ma tahan seda käsitleda. jah, eelarve kontrolli komisjon läheb kahekümne viiendal septembril Kreekasse, see on kahe nädala pärast, eh, ühe nädala pärast ja siis eh, me vaatame viis projekti läbi mis juba pikka aega on olnud käigus ja mis ei ole kuidagi edenenud e, mitmeaastase finantsraamistiku e, raames. Need on suured projektid e, ja need ei ole mm, Kreeka spetsiifilised, puudutavad ka teisi. nii et praegu me oleme juba näinud, et suured rahavoog Kreekat eriti ei aita. loodetavasti Äh, tõesti äh, VKE-dele äh, läheb sajaprotsendiliselt rahastamine. aga mis puudutab riiki finantseerimist, siin tuleb olla ettevaatlik, peame vaatama, kuivõrd ikkagi kandejõuline üks või teine projekt on, mida me finantseerime. jah, me ei tee suurt mingit teenet Äh, kui me selliseid äh, mittekandevõimelisi projekte sajaprotsendiliselt finantseerime. nii et see kõik vajab jätkutegevust. jah, see, mis siin kirjas on, on oluline, aga peamine on ikkagi haldussuutlikkuse teema, sest peab ütlema, et see on väga auklik. aga kui raha hakatakse kasutama, siis äh, on see oluline, et oldaks suutlikud, nii et komisjon võib-olla ütleb, kuidas aidata Kreekat haldamisel. see rakkerühm eh, vajab suuniseid, et siin on kaalutud mingit kõrgetasemelist töörühma, nii et kui rahalisi vahendeid Kreekas kasutatakse, siis peab mõtlema selle peale, et see, mida me täna hääletame, mõjutab eh, kõiki teisi ka ja ma vaatasin, mida komisjon on öelnud. et nad ei ole mõelnud, kuidas see hakkab mõjutama teisi riike, aga nõukogu mõistab seda suurepäraselt, see puudutab nii makseid kui ka kohustusi. ja lõppkokkuvõttes äh, asi jah, on hea, et piirdub praegu Kreekaga, aga ma kardan, et kui see ei ole sihipärane äh,, siis see Kreekat ei aita ja VKE-d on need, kes tahavad töökohti juurde luua, ka neile ei ole see kõik suunatud sihipäraselt. Ah, jah, kõigepealt siis, mis puudutab kirja, siis äh, see peaks jõudma järgmiseks nädalaks teie sekretäriaadi commission des budgets a trans- oleks pidanud nõudma, jõudma teie sekretäriaadi postkasti. eelmisel nädalal sai see igal juhul saadetud. Ceci vous a été, ceci vous a été transmis euh.... see igal juhul saadeti teile ja siin soovitakse põhimõtteliselt äh, maksete kiirendamist, mingisuguseid täiendavaid assigneeringuid äh, ei ole, tegemist on lihtsalt äh, maksete kiirendamisega, mis võimaldaks äh, Kreekal oma kohustusi täita. me räägime siin ikkagi sellest teemast praegu. ja kui äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks äh, voilà. on eelarve ülejääk, siis see peaks olema ime igal juhul. ja kas me saame kaotada ära Kreekas äh, nii-öelda paralleelmajanduse? eks äh, Kreeka kolleegid koha peal äh, peavad oma töö tegema, aga ega see protsess ei ole kerge. kogu aeg peab asja olukorral silma peal hoidma, kontrolli läbi viima. ja praegusel hetkel äh, ei, tegelikult äh, kasvu- ja stabiilsuspaktist ei peata kinni, mitte keegi ei pea kinni enam no.. ja peamine probleem äh, on olnud Kreeka. igal juhul äh, igaüks peab kandma oma kohustust, igaüks on vastutav tegelikult selle tekkinud olukorra eest. kontrollime, me asume elektroonilise hääletuse juurde, vaadake, et teie kaardid oleksid kõik olemas. esimene hääletus toimub selleks, et kontrollida, et kõik toimiks. hääletus on alanud. see on mitteametlik kontrollhääletus. vaatame, kas masinad töötavad Madame Holmeyer, ça ne marche pas. Teil ei toimi masin. hääletus on alanud. kas keegi on puudu või on kõik hästi? nii, läheme siis tagasi protsessi algusesse. see kiri kes on selle poolt, kes on vastu, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolm vastu, üks erapooletu. Läheme edasi, päevakorra järgmine punkt Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmine Bulgaarias ja Kreekas kahe tuhande viiendal, viieteistkümnendal aastal, muudatusettepanekuid esitatud pole. nii et äh, panen raporti hääletusele, hääletus on alanud. kaks häält on veel puudu. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, äh, üks vastu, kokku kakskümmend viis hääletanud. Läheme edasi, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu. Äh, proua Karje Sabal-Rubjal, suur tänu. kolm ülekannet, mille üle tuleb hääletada, kakskümmend kuus, kaks murd kaks tuhat viisteist, viisteist miljonit eurot humanitaarabi Lõuna-Sudaanile, põhimõtteliselt toiduaineteks, hügieeni tagamiseks, vee tagamiseks, siis kakskümmend seitse murd kaks tuhat viisteist, kakskümmend miljonit kulukohustuste ja makseassigneeringutena selleks, et toitada, toetada ÜRO abiprogramme, sellest me rääkisime juba varem, kakskümmend, et maksta kahekümne kahele tuhande õpetajale ja siis kakskümmend kaheksa murd kaks tuhat viisteist nelikümmend kaks äh, miljonit eurot äh, osa Palestiina äh, pagulastele, siis Liibanonis ja Jordaanias olevatele Süüria pagulastele kakskümmend miljonit, kümme miljonit Süüriale ja viis miljonit Iraagile ning äh, paluksin, äh, et te hääletaksite äh, positiivselt, see on väga kiireloomuline küsimus. kas kellelgi on tähelepanekuid, tähelepanekuid ei ole, läheme siis hääletuse juurde, kas hääletame neid kolme ülekannet koos? jah, hääletame siis koos, hääletus on alanud. kõik on hääletanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üks vastu. vastu võetud. Läheme edasi. muud jaod, kaks tuhat viis, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, proua Hoolmeier, te olete teinud siin ettepanekud ülekanneteks Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Välisteenistuse. kuulame, mis teil öelda on lugupeetud esimees, jah, täitsa õige, mis te ütlesite, kõigepealt Kontrollikoda. E, siin on ülekanne e, kuussada üheksakümmend tuhat eurot, see peab tulema e, tasustus ja muud palgad sellelt realt, sest mõned töölevõtmised Äh, on kavandatud aasta kaks tuhat viisteist viimasesse kvartalisse hiljem ja raha on praegu vaba. ja seda raha hakatakse ära kasutama äh, energiakulude säästmiseks. Äh, sada kuuskümmend tuhat eurot on selleks mõeldud, teine otstarve on hooldus ja see puudutab kontrollikoja teatud osade õhukonditsioneerid, konverentsiruum ja ka kaks remontimine. ja infotehnoloogiasüsteemide kohandamine nelisada kuuskümmend tuhat, nii et nüüd veel on ülekandeid palutud majandus- ja sotsiaalkomiteest nelikümmend tuhat kaheksasada eurot, see on väike ülekanne. Nad tahavad äh, võtta selle raha tõlke, kirjaliku tõlke sisseostmise realt, sest praegu on rohkem raha vaja äh, tarkvara äh, arendamiseks. ja nüüd kolmas valdkond puudutab välisteenistust. ja siin on tegemist suurema ülekandega kolm koma seitsekümmend kuus pluss miljonit. ja see peaks tulema äh, rentidest ja liisingumaksetest, äh, sest veel ka palkade korrigeerimine kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist eh, on andnud mõned ülejäägid. kõigepealt kasutatakse ära siis need korrigeerimiste ülejäägid eh, ja eh, euro on kursilt langenud USA dollari vastu, see on tekitanud suuremad kulud delegatsioonidele tehtavates maksetes koha peal tehakse makseid ju kohalikus valuutas üks koma kaheksa miljonit kulub selleks. ja seitsesada seitsekümmend kaks tuhat on juurde vaja selleks, et makseametnik on pidanud tegema suuremaid väljamakseid just nimelt selleks, et tarkvara modifitseerida, millega personaliarvestusi tehakse ning ka eh, on vaja rohkem inimesi eh, kasutada eh, arvestuses. ja samuti on suuremad olnud peretoetused, maksed on olnud suuremad, kui algselt arvati ja Euroopa Euroopa välisasjade kolledžis, kes tahab äh, õppida, sellekski on ette nähtud kümme tuhat eurot, see on minu arvates väike summa ja hea mõte ning äh, rääkisin täna veel eraldi sel teemal, nimelt äh, nõunik, kes Kolumbia küsimusi tunneks viisaküsimused ja muud küsimused on kavas Kolumbiaga läbi arutada ja selleks on vaja siis täiendav spetsialist tööle võtta Kolumbia küsimustes, aga äh, ärritav on see, et kogu aeg liikmesriigid nõuavad, et personali laiendatakse, aga samas äh, üritavad kõvasti äh, kokku hoida ja lõigata neid summasid, mis on lubatud juba välisteenistusele, näiteks lähetatud eksperdid liikmesriikidelt, kes on sõjaväespetsialistid, seal nad üritavad kokku hoida. Eh, alguses IT-spetsialistide vallas, nüüd sõjaväelastega, nii et jah, ühelt poolt nõutakse, eh, eh, et välisteenistus kokku hoiaks, aga teiseks ei nõutakse niivõrd palju, et välisteenistus ära teeks ning muidugi jälle on vaja ka silmas pidada uut eh, julgeolekuolukorda, üheksakümmend viis tuhat on vajalik julgeoleku turva kaalutlustel, pidades silmas, milline on olukord maailmas, on vaja rohkem meetmeid rakendada eh, saatkondades ja eh, esindustes ja kuusteist tuhat on juriidilised kulud ja hüvitused. ja algselt kakskümmend viis tuhat oli summa, mis oli väga väike välisteenistusele. nii et kogusumma on kolm miljonit seitsesada eh, kakskümmend kuus tuhat. suur tänu nende täpsustuste eest, kas teil on küsimusi? teie märkused välistegevuste osas, on vahendeid tõesti on vaja, aga kui <laughs> jah, poole, kas te ise tahate öelda, et pole meil piisavalt välispoliitikat, pole piisavalt, jah, välispoliitikat ei ole, aga, aga kohalolek on. meil on jah, kakskümmend kaheksa äh, välispoliitikat ja kahekümne üheksas veel, ütleb proua Holmain Äh, välisteenistus on äh, kolm tuhat inimest, eks ole, välispoliitikat kui sellist ei ole. meil on oma euroala, kus on küll europoliitika, aga pole mingisugust äh, laekurit ega midagi. jah, kui soovite, siis hääletame eraldi. Neid alustame siis kõigepealt kontrollikoda hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaks vastu, üks erapooletu. siis äh, majandus- ja sotsiaalkomitee hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaks vastu, ja siis äh, välisteenistus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. proua Holmaier, kuna proua Holmaier Äh, hoonete osas ei ole mingisuguseid taotlusi, siis äh, läheme äh, edasi ja lõpetame oma koosoleku, kohtume homme hommikul kell üheksa, et oma tööga edasi minna, siis toimub ühine koosolek eelarve kom-, kontrollikomisjoniga ja proua Krasle, Krasle ja, ja mina juhime ühiselt meie komisjoni ja nüüd on meie koosolek lõppenud